on lõppenud. hääletamine toimub kolmapäeval kell kaksteist null null ja nüüd äh, järgnevad üheminutilised sõnavõtud. kõigepealt saab äh, sõna proua Vjedelevska Rahvaparteist ja juhataja vabandab halva hääldusest. suur tänu ma tahaksin rääkida meeste ja naiste võrdsest kohtlemisest sama töö puhul, see on väga oluline element võitluses diskrimineerimise vastu. tööhõives tuleb naisi ja mehi võrdselt kohelda, see põhimõte oli kirjas juba Rooma lepingus, sellise nähtuse nagu diskrimineerimine vastu on võideldud erinevate meetmetega tegelikult äh, on naiste osalus siiski äh, ühiskonnas väga tagasihoidlik, väga palju on veel äh, ära teha, muidugi tuleb liikmesriike survestada, et nende poliitika oleks palju tõhusam. et võetaks kasutusele parimaid tavasid ja loodame, et Euroopa Komisjon suudab kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks siiski selgitada, miks meie oma sätteid võrdõiguslikkuse kohta on nii vähe kohaldatud. suur tänu. järgmisena kolleeg Viera. suur tänu E, rahvusvaheline naistepäev, selles kontekstis tahaksin ma rõhutada, et uuringute raamprogrammis on esimest korda sees artikkel, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, me peame olema selle üle õnnelikud, see aitab meil edasi minna kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisel, see on tõsine meede, mis mm, aitab eh, kaasa sellele, et eh, et eh, kuigi nelikümmend viis protsenti on eh, doktorikraadiga inimesi, ainult kolmkümmend protsenti naisi on ülikoolides teadustööl. meie eurooplastena peame eh, kasutama ära kogu oma inimkapitali. meil on vaja kvaliteeti meeskondades, meil on vaja õiglust ja võrdsust ja me ei saa Eh, liikuda eh, hõlmavama ühiskonna poole, kui me kõiki ei hõlma. täielik naiste eh, teadlaste, naisteadlaste hõlmamine tehnoloogiasektoris aitab meid kaasa kahekümne aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja meie teadus muutub paremaks. suur tänu. järgmine kõnele äh,, härra Belender. Obrigada, presidenti suur tänu, president, ütleb proua Blender. see, mis toimub praegu Galiitsias, on kohutav. loodetavasti teeb Euroopa Komisjon mingeid ettepanekuid äh, ka laevaehituse sektori kohta. Galiitsia laevaehitussektor on väga produktiivne tööstusharu olnud ta on andnud suure osa SKT-st ja kui see sektor nüüd kaob, kaovad tuhanded töökohad, laevaehitajad kaotavad töö, üheksa kuu jooksul ei ole võimalik olnud lepinguid allkirjastada, see tähendab seda, et ka lihtsalt, lihtsalt sureb laevaehitus välja. seetõttu arvan, et ähm, tegemist on meie riigi majandusele katastroofilise olukorraga ja paluksin, et komisjon reageeriks otsekohe. teeks ettepaneku selle sektori uue finantsabipaketi kohta, tänan suur tänu, härra Hännan. suur tänu. tundub, et et äh, äh, suurte äh, kaup, kaubaveoautode kohta on äh, võetud vastu mingid uued otsused, äh, nüüd lubatakse neid Ühendkuningriigi teedele kuidagi tagaukse kaudu, ei arvestata liiklusosutusega. kahe tuhande üheksandal aastal võeti vastu nende megaautode äh, uued standardid, aga komisjon pole isegi ära oodanud avalikke konsultatsioone. Need lõppesid alles veebruaris, loomulikult on äh, arvesse võetud miinimumstandardeid, aga kujutage ette nüüd äh, kaubaveoautosid, mis on pikemad kui kakskümmend viis meetrit. see läheb väga äh, kalliks maksma maksumaksjale, kujutage ette, kui palju sildu tuleb Ühendkuningriigist nüüd tugevdada selle tõttu, et raskemad autod tulevad teedele. keegi pole Euroopa volinike poolt hääletanud, aga nemad võtavad vastu kõikide nimel mingisuguseid ei, täiesti suvalisi otsuseid, aga mõjutavad kodanikke nii Ühendkuningriigis kui ka kogu Euroopa Liidus, tänan. suur tänu. ja sõna saab härra Tussas. suur tänu. ma arvan, et eh, me ei arvesta eh, rahva vajadustega praegu eh, tööpuudus kasvab Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides. naiste ja noorte jaoks on olukord isegi halvem. Kreekas on eh, eh, neid, nende seas iga teine töötu, kakskümmend kolm protsenti on juba töötuse määr Kreekas. valitsus kuulab küll troika sõnu, aga eh, troika soovitab ainult pensione ja palku vähendada. kolmkümmend kolm protsenti noorte palkadest on nüüd kaduma läinud ja samuti on oluliselt vähendatud peretoetusi, lastetoetusi, see kõik puudutab noori eriti valusalt ja sunnib neid emigreeruma. emigreeruma teistesse riikidesse, ka teistele kontinentidele, lihtsalt selleks, et ellu jääda. meie töötajad saavad lihtsalt nägu rivalka. Nad lähevad ära oma koduriigist, nad ei saa sinna enam jääda, sellepärast et vaesus ja tööpuudus on nad maha surunud. meil on vaja mingit uut organisatsioonilist vormi, et sellises olukorras töötajaid toetada. suur tänu ja nüüd Kornelia äh, Vadim Tudor, palun. suur tänu, daamid ja härrad tuhande üheksasaja kahekümne kolmanda aasta poliitbüroo koosolekul ütles Stalin, et pole oluline, kuidas inimesed hääletavad, oluline on see, kes hääli loeb. see on küll küüniline, kuid see on aktuaalne ka praegu. narkomaffia, relvamaffia, pangamaffia eh, on olemas, aga samuti on tege-, olemas ka arvamusküsitluste maffia, tahaksin Rumeeniast rääkida ehm, arvamusküsimu-, äh, küsimused küs- või küsitlused on äh, kohutavaid tagajärgi kaasa toonud. raisatud on miljoneid eurosid, tulemused on valelikud, nad annavad võimaluse valimisvõltsinguteks ja tahaksin Euroopa Parlamenti üles kutsuda siin, et nad aitaksid kaasa ka sellele, et kontrollitaks arvamusküsitlusfirmasid me ei saa vastasel korral rääkida vabadest valimistest ja demokraatiast. tänan. suur tänu. järgmisena saab sõna Pietro Konstantin Luhan. suur tänu. võtan sõna mitmetel äh, põhjustel, eriti sellepärast, et tegemist on äh, raske majandusliku olukorraga, pereprobleemid on süvenenud väga ra-, sageli on tegemist pereväi-, vägivallaga, kannatavad süütud inimesed. meil on vaja palju selgemaid meetmeid selliste nähtuste vastu võidlemiseks. mida teha niisuguses olukorras? koduvägivalla ohvreid tuleb kaitsta, mõtlesin eelkõige noori ja lapsi. Euroopa fondidest finantseeritavad Euroopa programmid, näiteks Daphne ja teised, peaksid jätkuma, jätkuma ja äh, toetama projekte, mis aitavad võidelda koduvägivallaga me elame sellisel ajajärgul, kus meie ees seisab väga palju väljakutseid, kõik ei ole suutelised raskusi ületama igapäevaelus, seetõttu on vaja kõik jõud ühendada nii riigi tasandil kui Euroopa Liidu tasandil. suur tänu, sõna saab proua Tantšile. Rumeenia, nagu ka teised liikmesriigid, elasid, mitmed teised liikmesriigid elasid läbi väga karmi talve veebruarikuus, suured lumesajud, külm, seetõttu on Rumeenias nüüd väga raske olukord, üle neljakümne nelja tuhande meet-, ruutmeetri äh, pindalast on äh, nii kannatada saanud külma tõttu, et ähm, seal ei ole võimalik enam põllumajandussaadust, saadusi koguda. Ähm, meil arvestat-, arvatakse küll, et, äh, et ähm, investeeringud niisuguste äh, kliimakahjustuste vältimiseks ei ole produktiivsed, kuid siiski tuleks midagi ette võtta, ette võtta, et aidata meie põllumajandustootjaid eh, ning eh, samas ka, samas ka tarbijaid, kes eh, kannatavad juurviljade ja puuviljade hinnatõusu tõttu. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Kristo Keelos Roheliste fraktsiooni nimel. hiljaaegu pidasime me arutelu soolise võrdõiguslikkuse osas ja mina ütleksin, et selle arutelu käigus rääkisime me olukorra paranemisest naiste jaoks. aga praegusel hetkel oleme me liikumas Kreekas tagasi, me teeme vähikäiku Eh, kaugenema nendest eesmärkidest, mis meil on. Eh, tööpuudus eh, on mõlema soo hulgas väga suur, aga naised on rohkem haavatud. naisi on olukord puudutanud väga tõsiselt, sellepärast et nad juba alustasid teiselt platvormilt kõigepealt. naised ei olnud hõlmatud varem niivõrd eh, tööturul, aga kui kärbitakse palku, siis naised kannatavad rohkem. Nende palgakärped on võib-olla kakskümmend protsenti suuremad. Need on Kreeka kriisi tulemused. meil peavad olema eh, meetmed Eh, olukorra parandamiseks, selleks, et sooline võrdõiguslikkus paraneks, on vaja ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja konkreetseid meetmeid. suur tänu. sõna saab eh, Ines Suber. E. suur tänu, president eh, kokkulepe komisjoni Portugali panga IMF-i äh, vahel on tegelikult agressioon Portugali rahva vastu. tegemist on äh, jätkuvate Eh, majandusraskustega, need algasid eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel, me oleme kaotanud rohkem kui sada kakskümmend tuhat töökohta, praegusel hetkel on tööpuudus jõudnud kahekümne kolme eh, poole protsendini, peaaegu pooled inimesed elavad vaesuspiiri lähedal, see mõjutab nii töötajaid, sellepärast et nende töö on sageli, ei ole kindel Eh, praegu toimub privatiseerimine mm, elektri tootmise vallas, eh, kärbitakse kulusid eh, tervishoiu vallas ja kõik need meetmed on häbiväärselt seotud laste surevuse kasvuga Portugalis. selle kõige valguses mm, ja nii-öelda sotsialistlikud parteid lubavad seda kõike ka Euroopa institutsioonid lubavad seda. meie tööviljakus on väga eh, väike ja meil on vaja tõelist majanduslikku ümberjaotamist. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Nuno Melo, palun. president, suur tänu, president. Portugal on praegu kannatamas väga tõsise põua käes kuuskümmend protsenti eh, eh, kannatab selle all ja tegemist ei ole mitte tavalise põuaga, vaid väga tõsise põuaga, see tähendab, et raske mm, on eh, toota põllumajandustooteid nii palju kui tavaliselt kannatavad ka põllumajandusloomad. olukord on raske ja seda on keeruline mõista Euroopa peaks aitama oma eh, põllumehi igal pool Euroopas. Eh, see on üks eh, see on üks üleilmse soojenemise ilminguid, eriti mõjutab see Lõuna-Euroopat ja Portugali. suur tänu, järgmisena härra Janjev, palun. Gracias, gracias, presidente suur tänu, president. eile oli ühe kõige äh, raskema terroriakti aastapäev Euroopas, üle kahesaja inimese sai surma, kogu elu pöörati pahu peal, pahupidi Hispaanias, me mäletame küll, kuidas see rünnak toimus. mõned inimesed küll võeti kinni, läksid vangi, aga paljud küsimused on ikka veel lahtised. ma tahaksin äh, siinkohal öelda, et Pilar Mahon sümboliseerib ohvreid, ta kaotas oma kahekümneaastase poja nendest terrorirünnakutest, ta juhatab ohvrite ühingut ja me peaksime tema tegevusele tunnustust avaldama. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kumutsakos. tänan, juhataja Kreeka võla restruktureerimine on nüüd äh, aset leidnud, aga see on ainult äh, hingetõmbev paus pikas maratonis, kus kreeklased on need jooksjad, kes peavad tooma meeletuid ohvreid. Kreeka majandus on äh, languses, tööpuudus kasvab ettevõtted sulgevad uksed. Kreekal on vaja arenguoaasi, aga praegu viiakse läbi karmi kasinuse eksperimenti. samas me siin jutlustame majanduskasvu paradigmat, meil on vaja uusi ideid, uut Euroopa arengut ja arengupanka. minu partei arvab sarnaselt Saksamaa kantsleriga, et seda ideed tuleks toetada. suur tänu ja järgmisena härra äh, Kuskeeri, palun. tänan. viitan siin kohal Euroopa Komisjoni analüüsile riigi abi kohta, mida anti Air Maltale. Air Malta on vähendanud oma lennumahtusid äh, kakskümmend protsenti, see on mõjunud halvasti Malta turismisektorile maltalased on väga mures, äh, sellepärast et turismisektor moodustab kakskümmend protsenti meie SKT-st ja seal saavad tööd nelikümmend äh, tuhat inimest. ja praegu tekkinud olukorras ei ole süüdi mitte töötajad, kannatama ei peaks töötajad turismi tugevdamise, majanduse tugevdamise seisukohalt on ääretult oluline, et Maltal oleksid äh, lennuühendused äh, nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. tänan ja järgmisena saab äh, sõna härra Kospi. härra president, me oleme saanud valeinformatsiooni Euroopa kohta hiljuti nimelt äh, Geert Wilders äh, on loonud ühe portaali, äh, kus kutsutakse kodanikke üles avaldama kaebusi välismaalaste kohta. põhisüüdlasteks peetakse poolakaid, kes muide täiesti seaduslikult töötavad Hollandi ettevõtetes. Neid süüdistatakse nüüd selles, et nad on võtnud ära hollandlaste töökohad Hollandi andmete järgi, pangaandmete järgi äh, annavad äh, ähm, poolakad Hollandi SKT-st null koma kolm protsenti, see on üle miljardi euro. Äh, suursaadikud on sekkunud, on nõudnud vastust, aga Vildus ütles, et tegelge oma asjadega mind hämmastab ka see, et Hollandi peaminister ei ole sõna võtnud selles küsimuses. loomulikult järgivad Hollandi kodanikud oma peaministrit. suur tänu, järgmine sõnavõtja, palun. härra president, mina tahaksin hoiatada eh, parlamendi ja komisjoni selle mõju eest mis on teatud liikmesriikidel mm, ah, tervishoiu vallas e, tõmmatakse kokku eelarvet ja see tekitab tõsiseid probleeme. olukord muutub järjest hullemaks, ma räägiksin siin eriti La Manchast. E, in vitro tehnikad on väga olulised haiguste diagnoosimisel selle alusel on võimalik eh, diagnoosida mm, haigusi, eriti laste puhul, aga praegusel hetkel Euroopa Liit peab tulema välja ka eh, soovitustega, juhistega selleks, et meil on olemas mingisugune miinimum paika pandud Euroopa kodanike kaitseks. me peame tagama, et Eh, makstakse ka tarnijatele. suur tänu ja järgmisena proua Nevedjalova. Sarku Vassiliu zodpovednú práve za oblasť vzdelávania mládeže, pretože chcem hovoriť o nezamestnanosti. Suur tänu, mul on väga hea meel, et eh, siin on kohal inimene, kellega ma võin arutada noorte eh, tööpuudust. see on väga oluline teema ja härra Barroso rääkis sellest juba aastate eest, ta ütles, et on vaja võidelda väga tugevalt just noorsoo eh, tööpuudusega, aga ma arvan, et me peame minema kaugemale selles osas, terves Euroopa Liidus on vaja toetada noori eh, kutseõppega, sest ja nii ajapikku hakkab see teema jõudma ka äh, komisjoni dokumentidesse, aga liiga aeglaselt. me peame mõtlema, mida Euroopa Liidul on vaja tulevikus äh, just nimelt oskuste osast. me peame rääkima sellest, kuhu Euroopa Liit tahab minna, millises suunas liikuda ja nende arutelude käigus on vaja hõlmata inimesi tööstusest, haridusest, on vaja eh, teha kindlaks, millised oskused peavad olema eh, meie noortel, mitte ainult rääkima mingitest programmidest. Eh, härra Kutas. suur tänu, härra president vajadus intellektuaalomandi õigusi kaitsta on väga tähtis, aga minu meelest ei ole akta sobiv instrument selleks. eksperdid arvavad, et teksti sõnastus on väga ebamäärane, mis tegelikult võib viia selleni, et kodanike põhiõigusi rikutakse nüüd on esitatud see leping Euroopa Kohtule analüüsimiseks ja muide on ka mitmeid muid põhjuseid, miks inimesed ei soovi seda lepingut. paljud liikmesriigid äh, võitlevad äh, küll äh, intellektuaalomandi õiguste rikkumisega, kuid osades riikides toimub rikkumine igapäevaselt ja nad ei soovigi aktale alla kirjutada tahaks öelda, et äh, äh, niisugust võitlust peab äh, juhtima näiteks mõni ÜRO organisatsioon või Maailma Kaubandusorganisatsioon. Tabadi, härra Tabadi, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna oluline on vastata küsimusele, kas äh, tuleks karistada liikmesriike ühtekuuluvusvahendite äravõtmisega olukorras, kus liikmesriigil on majandusraskused ja isegi kui riik on ära teeninud äh, sanktsioonid või valitsus on need sanktsioonid ära teeninud, siis äh, see puudutab siiski ka tavainimesi, kogukondi ja see ei ole õiglane. ei ole õiglane, et Ungarilt võetakse ära viissada miljonit eurot ja väga huvitav on oodata ära arengud seoses Hispaaniaga kas äh, Hispaaniat ka karistatakse. Euroopa Komisjon ei saa siin mõõta erinevate mõõdupuudega. mitte, et ma pooldaksin Hispaania karistamist, vastupidi. ka homme, kui toimub äh, rahandusministrite koosolek, äh, siis ilmselt ka mingit selgust majja ei too, nii nagu eelnevadki koosolekud selgust majja ei toonud. järgmisena saab äh, sõna kolleeg äh, Irgõen Peeres. tahaksin äh, tähelepanu juhtida riigile, kus äh, tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandast aastast saadik on diktatuur, kus jälitatakse poliitilisi äh, positsionääre. Ventseslau Massovo on nüüd istunud Ekvator Jalgineas äh, aastaid ilma tõenditeta või süüdistusteta tema vastu vangis ja olgugi, et rahvusvaheline üldsus on äh, nõudnud tema vabastamist, aga UNESCO siis äh, juhtumile ei ole leitud äh, lahendust äh, riigis üritatakse riigipea mainet äh, puhtaks pesta teatud meetoditega, samas riigis on äh, laste suremus kakskümmend protsenti. me peaksime sekkuma ja Venceslaus äh, Masu vabaduse eest võitlema. tänan ja järgmisena proua Costello, palun. suur tänu, ma kutsun Euroopa Komisjoni üles uurima, kas saaks midagi ära teha selleks, et äh, võidelda ebaseadusliku äh, ravimüügiga. mitmeid äh, ravimeid saab küll vabalt osta Euroopa Liidu liikmesriikides, aga Iirimaal on osad need retseptiravimid ja neid kasutavad nark-, narkomaanid näiteks. me tahaksime, et need sa-, set-, ravimid, mis on unetuse vastased, ei jõuaks tänavatele, kus narkomaanid neid kasutavad. Nad võivad kohutavaid tagajärgi kaasa tuua kombinatsioonis alkoholiga või teiste ohtlike annete, äh, ainetega ma räägin siin Iirimaa äh, narkokriisist, ma tean, et kui Iirimaa nüüd läheks kohtusse teiste liikmesriikide vastu, kus vabalt neid äh, ravimeid müüakse, see äh, võib võtta väga kaua aega, me tahaksime, et komisjon võtaks midagi ette, et tõesti nõutaks ühtlasi ähm, retsept, retsepti väljaandmise tingimusi ja aidataks Iirimaad, tänan. köszönöm szépen, Dacia suur tänu. ja järgmisena äh, saab äh, sõna kolleeg Saarbu. suur tänu. pool Rumeenia elanikkonnast elab allpool äh, vaesuselävendit ning samas on president öelnud, et kodanikel on valik valida, kas sotsiaaltoetused või palgas, tõstmine. meie sooviksime, et äh, valitsus tunnistaks, et riik on korrumpeerunud, võtaks meetmeid, maksusid on võimalik tõsta ainult siis, kui eelarvele ei avaldata survet mitmete põrandaaluste organisatsioonide poolt kasinusmeetmed on Rumeenia viinud vaesuse piirile, meil on vaja pigem töökohti luua, tänan. suur tänu ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. Sven Kiigoldi raport Euroopa Ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine ja raport